reca la relatsioone Sergio Getano Cofferati sul järgmiseks on päevakorras eh, härra Sergio Cofferati raport aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingu juhtimise aruanne. sõna on härra Cofferatil. aitäh, juhataja. kõigepealt eh, tahtsin tänada kolleege, kes eh, on olnud äh, kaasatud raporti koostamisse ja see tänu tuleb tõesti südamest, sest äh, nagu inimesed, kes on siin kaasatud olnud, teavad, on protsess olnud keerukas. hääletus lükati kõigepealt komisjonis edasi ja siis, kui see komisjon hääletas, seda saadeti see täiskogusse pärast esimeste konverentsi otsust. hääletus pidi aset leidma juuni plenaarias, lükati edasi juulisse, nii et homme lõpuks toimub selle üle hääletus me oleme säästnud veidi aega, aga me oleme raisanud veidi aega, aga ma arvan, et see oli mõistlik äh, valik, äh, mis on võimaldanud meil neid keerukaid teemasid käsitleda sügavuti. oli väga palju erinevaid seisukohti, mis on ka mõistetav, aitäh variraportööridele juurikomisjonis äh, ja EKON raportöörile ning kolleegidele, kes on olnud kaasatud. enne kui ma hakkan käsitlema direktiivi sisu, tahan öelda paar sõna komisjonile. mina arvan, et see direktiiv on osa suuremast tervikust, see peaks õigesti defineerima äh, ühingu juhtimise äh, profiili Euroopas tulevikus. Äh, valge raamat aastast üheksakümmend kolm on, see oli selle algus, Jack Delar koostas selle ja me töötame selle alusel. see on üsna keerukas äh, teekond, aga ma arvan, et liigume siin edasi. täna on meie teemaks äh, aktsionärid äh, ja järgmiseks tuleb ettevõtlusele anda õige sotsiaalne dimensioon ja see oleks vastavuses esialgse ettepanekuga. seega eeldan ma, et komisjon võtab vastu edasisi algatusi ning liigub samuti samas suunas vahepeal, aga nagu ma ütlesin, siis me oleme saanud defineerida, kuidas ettevõtted peaksid ennast pikas perspektiivis juhtima, kuidas seda peaksid tegema aktsionärid ja peab suurenema läbipaistvus ühingu juhtimises, ehk siis eh, lähenemine peaks olema pigem pika perspektiiviga. oleme kokku leppinud ka milleski olulises, et ettevõtted peaksid saama oma aktsionärid eh, identifitseerida, räägin siin börsil noteeritud ettevõtetest, peaks sisse viima meetmeid selleks, et äh, aktsionärid saaksid äh, oma hääletusõigust kasutada. küsimus ei ole mitte ainult demokraatias, vaid ka tõhususes äh, igasuguste ettevõtete haldamisel. informatsiooni edastamine vahendajate ahela kaudu on samuti midagi sellist, mis ähm, muudab aktsionäride töö tõhusamaks ja olid mõningad meetmed, kui neid korralikult rakendada, siis see suurendab läbipaistvust Äh, varahaldajate, institutsiooniliste investeerijate, ettevõtete vahel, sest äh, tõeline kaasatuse poliitika äh, me peaksime ettevõtted viima välja lühikese perspektiivi visioonist, panema need vaatama kaugemale ja vaatama kaugemale puhtast finantstulust see nõuandjate, kõrvaliste nõuandjate roll on oluline igasuguses süsteemis, me oleme mures komisjoni poolt välja pakutud läbipaistvusnõuete üle, see on väga mõistlik valik ja sama on seotud ka seotud osapoolte eh, tehingutega, mida peaks kontrollima ja see erineb eh, praegu vastavalt iga liikmesriigi seadusandlusele. parlamendi poolt välja pakutud muudatused tähendavad seda, et äh, riiklikud erisused äh, tuleb kaasata ilma, et see seaks ohtu Euroopa Liidu poliitika ühtse iseloomu. ja nüüd äh, direktorite küsimus ja nende hüvitiste küsimus siin äh, olime me ühel nõul, kuid ei suutnud siiski leida õiget äh, viisi, kuidas edasi tegutseda. nüüd me oleme seda teinud. aktsionärid hääletavad, aga see võib olla siduv äh, või konsulteerib vastavalt liikmesriikide otsustele ja lõpetuseks riikidepõhine raporteerimine. võistlus maksudest kõrvalehoidmise vastu peab leidma aset uute instrumentide alusel. aastaaruanded börsiettevõtete puhul on üks selline instrument, meil oli selle kohta raport ja me otsustasime, et äh, aktsionäride direktiiv mängib siin samuti rolli, äh, kui raamatupidamisdirektiiv üle vaadatakse. veel kord tahan tänada kõiki, kes on olnud sellega kaasatud ja kuulan hea meelega teie poolt öeldavat. aitäh, härra Kohverati ja nüüd komisjoni nimel volinik Jurova austatud parlamendiliikmed tänan teid selle teie tugeva huvi eest selle ettepaneku vastu ja meenutan lühidalt mis oli meie kavatsus kui me selle ettepaneku esitasime meenutage et finantskriis tabas majandus maailma majandust ja mõningaid meie ühiskondi väga rängalt strukturaalsed nõrkused et ühingu juhtimises on muutunud selgemaks ja tuli lai konsensus, et äh, lühikese perspektiivi visioon on mänginud suurt rolli kriisi põhjustamisel ja süvendamisel. Äh, ja see on üks äh, võimalus siin lahendada neid probleeme, see paneb Euroopa Liiduga tagasi pikaajalise jätkusuutliku kasvu teele viimase paari aasta jooksul on kapitaliturud üha rohkem suunatud kiire kauplemise ja kasu perspektiivist, selle asemel, et äh, kaasatult ja teadlikult investeerida. isegi investeerijad nagu pensionifondid, kelle tegelik missioon on tagada pika perspektiivi tulud investeeringutelt, on järginud tulge, turge ning pannud lühiajalist survet ettevõtetele. me peame julgustama rohkem pikaajalist finantseerimist ja pikaajalist aktsionäride kaasatust. see tähendab ka seda, et äh, meil on konkurentsivõimelisemad ettevõtted maailma tasemel. usume, et kui me, me parandame ühingu juhtimist, siis me anname investoritele vajalikud vahendid, millega öö, äh, olla kaasatud ning kaitsta oma õigusi. see peaks muutma Euroopa ettevõtted atraktiivsemaks investorite jaoks tahaksin tänada härra Koferaatit ja kõiki variraportööre nendepoolsete pingutuste eest, et defineerida parlamendi positsioon. tervitan kompromissi, mis leiti ja komisjon on valmis suhtlema läbirääkimistel kaasseadusandjatega. väljendan nüüd mõnda seisukohta eh, mõningate teie muudatusettepanekute kohta. esiteks, mis puudutab eh, läbipaistvuskohustust ettevõtete puhul maksuküsimustes ja maksuotsuste kohta see nii-öelda riikide põhiline, põhine aruandlus, nagu parlamendiliikmed teavad, siis komisjoni eesmärgiks on võidelda maksudest kõrvalehiilimisega, agressiivse taksu, maksu kavandamisega ja me analüüsime, kas teatud ettevõtte maksuinformatsiooni avaldamine peaks sisse viidama. seitsmeteistkümnendal juunil algatas komisjon avaliku konsultatsiooni võimalike variantide kohta, mis panustab mõjuhinnangu töösse, mis äh, saab valmis äh, aasta kaks tuhat kuusteist esimeses kvartalis. teiseks, mis puudutab meetmeid, äh, et toetada pikaajalist aktsionäri staatust, suurendades hääletusõigusi või dividende, siis kui, kuigi komisjon on nõus üleüldise eesmärgiga, siis tekib küsimus, kuidas seda kõige paremini saavutada. peaksime vältima investorite eemalepääletamist, eriti välisinvestorite, piiriüleste investorite, et nad kindlasti investeeriksid Euroopa ettevõtetesse ja ei tohiks unustada vähemusaktsionäride huvisid. ja lõpetuseks äh, seotud osapoole tehingud, komisjon teab, et muud äh, muudatusettepanekud äh, nõrgendavad komisjoni ettepanekut, leiame, et äh, on vaja harmoniseeritud lävendit reeglite rakendamisel seotud osapoolte tehingute puhul ühisturul. hetkel nelikümmend protsenti aktsionäre on piiriülesed ja see, et puudub ühtne definitsioon seotud osapoole tehingute puhul, tekitab fragmenteeritust ja suurendab kulusid nii investorite kui ettevõtjate jaoks. aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Ludvigson, palun! herr talman! Jag ser positivt på de åtgärder som. aitäh! minu arvates on see meetmete pakett, millest me täna räägime, väga hea. on äh, tõesti tähtis, et me äh, ettevõtetele loome motivatsiooni pikaajalisemalt et äh, investeeringuid planeerida. just sellepärast on tähtis, et me toetaksime siin äh, varade tõstmist, meil on tõesti vaja siin rohkem meetmeid. nüüd on väga tähtis, et me saaksime ka parlamendilt tugeva toetuse, äh, sest niimoodi on meil võimalik ka piiriüleste, piiriülese tegevuse jaoks ettevõtete puhul ka läbipaistvust suurendada meil on vaja tõesti kõik erinevad sektorid kaasata, see on ainult tõhus, on väga tähtis, et aktsionärid saavad parema ülevaate ja et neil äh, on võimalik korruptsiooni, agressiivse maksude planeerimise ja maksudest eemalehoidmise vastu võidelda. Need on küsimused, millega peab parlament järgnevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel tegelema, aitäh! aitäh, härra Ludvikson! Teie rääkisite majanduskomisjoni nimel ja nüüd kuulame me ära fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt saab sõna härra Zvihka, palun. aitäh, härra esimees, härra president. me kulutasime väga palju aega äh, läbirääkimisteks ja enne seda arutelu, sellepärast et äh, ja see oli hea, sellepärast et tulemus on päris hea meil on terve rida tähtsaid küsimusi, äh, mis tõstatati eriti selles osas, mis puudutab äh, õigusloomelist poolt, äh, ettevõtete juhtimist ja nii edasi selle paketiga on meil võimalik ettevõtete toimimist ühisturul reguleerida. küsimus on selles, millal on meie töövõtjad õnnelikud oma töökoha üle, kuidas me saame investoreid toetada Euroopa Liidus ähm, äh, ja kuidas me saame välja selgitada neid, kes soovivad petta ja soovivad ära kasutada töövõtjaid ja üleüldiselt äkki me peaksime ettevõtetesse suhtuma teistmoodi, konstruktiivsemalt, peaksime kõike reguleerima niimoodi, et me ei äh, halvaks majanduskasvu ja pigem looksime meetmeid, millega meil on võimalik majandus uuesti käima lükata. et me lõpuks saaksime ka tõesti selle majanduskasvu, mida me tahame. vaba turg mängib samamoodi tähtsat rolli. kes loob uusi töökohti, kas selleks on komisjon, nõukogu või Euroopa Parlament? ei, töökohtasid loovad ettevõtted, ettevõtjad, aktiivsed ettevõtjad ja ärge unustagem et, et üheksakümmend viis protsenti Euroopa ettevõtetest on VKE-d ja me ei tohiks neid äh, äh, kahtlustada selles, et nad kasutavad oma töötajaid ära. peale selle peaksime me vaatama ka, millised on ettevõtete juhtide palgad. aktsionäridel peaks olema õigus ka valida seda, kuidas nad äh, äh, nõukogu liikmetele ja juhtidele äh, hüvitisi maksavad ja mul on tõesti väga rahul selle raportiga, suur tänu kolleegidele, äh, kes aitasid meil pärast pikkasid arutelusid selle kursi valida ja lõpuks on meil käes dokument, mida me saame kasutada läbirääkimistel nõukoguga. Need läbirääkimised nõukoguga kindlasti ei ole lihtsad, sest äh, eriarvamused on suured, aga ma olen täiesti veendunud, et kui me paneme eesmärgid paika, kui me oleme aktiivsed, siis me oleme ka edukad. aitäh! kolleeg Regner, palun! aitäh! kõigepealt äh, olen tänulik Sergei Koferaadile, ta tegi tõepoolest ära suurepärase töö selle raportiga olukorras, mis äh, tõepoolest tihtipeale oli kõike muud kui lihtne. direktiivi eelnõud äh, ta tõepoolest parandas väga oluliselt koostöös variraportööriga, kes tõesti ka osalesid selles tugevasti. meie õiguskomisjonis andsime ka oma panuse, et veelgi parandada seda, mis puudutab läbipaistvust, äriühingu üldjuhtimist ja ka maksueeskirju. ma tahaksin eelkõige siin tõsta esile ka sotsiaaldemokraatia rolli äh, on oluline, et äh, juhtide tasu kohta käiv info äh, ja maksude kohta käiv info ning riskide kohta käiv info äh, on nüüd kõik ühiskonnale kättesaadav ja veel üks sõnum teile, proua volinik, aga ka mõnedele ALDE ja Rahvapartei saadikutele, on aeg ärgata. meil on vaja, et töötajaid rohkem kaasataks. algsete eeskirjade järgi pidi siis iga kolme aasta tagant äh, Äh, nõustuma üldkoosolek juhtide äh, tasuga. see, see või see piirab üldkoosoleku pädevusi ja või õigupoolest see, see küll tu, tugevdab aktsionäride kaasamist, kuid ei tule kasuks töötajatele. just töötajad on need, kes on eh, eelkõige huvitatud sellest, et äriühingul pikemas perspektiivis hästi läheks. just meie sotsiaaldemokraatidena leiame, et töötajate õigusi tuleb eh, tugevdada, sest see on oluline äriühingu pikaajalisele edule minu jaoks on see eriti oluline, eriti võttes äh, arvesse meie tööd äh, maksude erikomitees, äh, me tahame võidelda maksupettustega ja nagu ka teie, proua volinik, mainisite ning kindlasti ka mitmed teised kolleegid mainivad seda, et väga oluline on riigi, riikide põhine aruandlus, et tuua rohkem valgust asja. ka siin raportis on see ära toodud ja see on täiesti õigel kohal siinkohal siduvad riikide põhised aruanded, info avaldamine on meie fraktsiooni jaoks äärmiselt oluline ja seda tuleks üha, üha uuesti eh, rõhutada. küsimus on äriühingu maines, see on eh, kaalul. see surve peab ka säilima, see surve käituda õigesti meil on võimalik täna seada Äh, või minna õiget äh, teed, et muuta äriühingud läbipaistvaks ja me peaksime seda võimalust kasutama. ma püüan küll olla paindlik, aga ma palun, et minu kannatust ei kuritarvitaks. me peame siiski teatavatest ajapiirangutest kinni pidama, muidu läheb äh, siin keeruliseks. palun, härra Messerschmidt me oleme kõik ju ühel nõul, et oluline on, et et kõigil äriühingutel oleks ühtsed ja õiglased mängureeglid, kuid ehm, praegune ettepanek läheb palju kaugemale, see ei ole enam proportsionaalne. see läheb kaugemale kui see, mida meie parlamendis peaksime heaks kiitma siin on juttu erinevate partnerite ja juhtide omavahelisest küsimustest ja, ja me sekkume äh, iga üksiku äriühingu juhtimisse. börsil noteeritud äh, äriühingute äh, juhid justkui oleksid orienteeritud ainult lühiajalisele kasumile, tuleb siit välja, aga see ei ole tõsi, kui ma mõtlen näiteks Taanile, siis paljud põhjamaised ettevõtted on sellised, eh, mis tõepoolest mõtlevad ka pikemas perspektiivis. on muidugi hea, kui meil on ähm, head raamtingimused, aga minu jaoks läheb see tõesti liiga kaugele. proua Wikström, palun. aitäh, eh, president, kõigepealt suur tänu härra Koferaadile, kõigile teistele kolleegidele tehtud töö eest, hea koostöö eest selle olulise õigusloomelise ettepaneku paremaks muutmisel. mul on väga hea meel, et me oleme suutnud leida kompromissi siin Euroopa Parlamendi keskel, mis on leidnud laialdast toetust Euroopa-meelsete ja edumeelsete jõudude seas. see on muidugi tähendanud, et me kõik oleme pidanud tegema teatud järeleandmisi, me teeme seda kompromissi vaimus mitmetes küsimustes, kuid ma usun, et lõpptulemus on kõigile vastuvõetav liberaalide jaoks on olnud väga oluline, et see direkt-, direktiiv peaks võimaldama aktsionäridel oma õigusi paremini kasutada ka piiriülestes olukordades ja et see lisaks liigset bürokraatiat. selge on see, et Euroopa ettevõtted ei edene mitte siis, kui me loome veel rohkem eeskirju, vaid siis, kui me loome parema ettevõtluskliima, kus nad saavad keskenduda oma põhiülesannetele. me ei usu, et me saame pikaajalist kaasamist pikaajalist aktsionäride kaasamist äriühingutes luua sellega, et me loome uusi eeskirju, koostame poliitikadokumente või loome maksusoodustusi. aktsionäridel on vaja juurdepääsu vajalikule teabele, kuid Eh, see nende enda ülesandeks jääb ähm, ise sekkuda nende äriühingute töösse, mille omanikud nad on. kui neil endal seda huvi ei ole, siis ei saa ähm, ka poliitikud ega bürokraadid midagi ära teha arvan, et komisjoni ettepanek on keskendunud väga üksikasjalikule tasustamispoliitikale ja aru andes äh, juhtide tasule keskendamine on üsna raskesti mõistetav, et mitte öelda populistlik. minu, mina omalt poolt oleksin parema meelega veelgi rohkem siit maha tõmmanud, kuid mul on hea meel, et kompromissettepanekud siiski tegelesid nende põhiliste punktidega, mis problemaatilised olid täna tunnen ma ennast palju enesekindlamalt ja saan äh, selle ettepaneku osas ja saan oma fraktsiooni üles kutsuda seda toetama. ootan triloogia edaspidisi läbirääkimisi selle üle, et saavutada selle direktiivi, mis vastab aktsionäride huvidele, äh, mitte ei lisa neile kohustusi. palun, kolleeg Mastalka. suur tänu, head kolleegid, lugupeetud volinik, täna me arutleme kahe direktiivi üle kaubanduspoliitika vallas, nende muutmise üle. ja me soovime motiveerida aktsionäre ehm, pikaajaliselt eh, ka olema kaasatud äriühingute juhtumisse. nagu ka proua volinik ütles, siis on siis äh, kui aktsionärid ei ole kaasatud, äh, siis on, võtavad juhtliiga kõrgeid äh, riske. me toetame seda, et raport sai läbipaistvus ühiskonnale seeläbi suurendada, et üldkoosolekute protokollid avaldatakse veebi, äriühingu veebilehel. esimest korda räägitakse ka tasuarvandlust Euroopa tasandil. meie fraktsiooni jaoks on riigipõhise, põhine aruandlus otsustava tähtsusega. me leiame, et maksupettus on väga suur probleem, millega tuleb võidelda ja sellepärast toetan selle raporti sisu, suur tänu. kolleeg Tuna. suur tänu, härra president. see eh, ettepanek eh, direktiivi muutmise kohta tähendab seda, et komisjon otsustas üle vaadata pikaajaliste investeeringute programmi, see on suurepärane mõte, sest praegusel hetkel Euroopa Liit äh, on pidevalt kiire ning äh, samuti ka lühiajalise tootluse äh, diktatuuri all. nagu seda kõik sidusrühmad, väikeaktsionärid, ka samuti palgatöötajad, nende huvide all arvesse võtmine on väga vajalik, seda polnud seni tehtud piisavalt. ja eh, siiani oli tegevus liialt eh, läbipaistmatu. on ilmselge, eh, et läbipaistvus küsimus tuleb esile tõsta eriti puudutab see fiskaalset maksu optimeerimist ning just eriti selles küsimuses tuleb edasi liikuda, nagu LuxLeaks seda meile kõigile näitas, praegu eh, aastaid roheliste poolt eh, välja öeldud hoiatused olid, eh, neil oli alust. ja seda miks, sellepärast et selline maksupettus on tõeline ots, selline rünnak eh, igasugustele, eh, igasugusele konkurentsivõimele. ma tahaksin siin eh, avada, kiita härra Kohverati tema hea töö eest, ta avatuse eest, tänan kõiki fraktsioone, peame suutma leida sellise sünteesi, et meie parlament kaitseks avalikke huve, seda maksukonkurentsi vastu Eh, mida viivad läbi paljud rikkamad riigid ning samuti ka suurettevõtete eh, huve kaitstes. nagu ma seda ütlesin härra Moskovitšile viimasel täiskogul ja proua Tissonile, toetuge parlamendile, et oleks võimalik muuta praeguseid reegleid ning eh, et teha kõik selleks, et Euroopa oleks läbipaistvam ja et lõpuks teatud Eh, isikute eh, privileegid kaoks ära Euroopa üldsuse huvides. Honorevole Ferrara. järgmisena saab sõna kolleeg Ferrara. Grazie Presidente, onorevoli kolleeg. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada härra Kohveratit, ta on teinud ära väga tubli töö parlament võib homme selle raporti vastu võtta, see võib olla suurepärane samm edasi kogu, äh, kogu ettevõtete juhtimissüsteemis. me peame välja töötama ranged reeglid, et garanteerida ähm, läbipaistvus äh, ning äh, samuti ka ettevõtete juhtide tasustamine. meil leiame, et on eriti oluline see, et et et eh, aluseks saaks võtta ühest küljest eh, ettevõtete juhtide avatud eh, ja moraalse tegutsemise, teisest küljest ka ettevõtte tegutsemise reeglid ettevõtted peavad samuti ka deklareerima, kus nad maksavad makse. uued ettevõtte juhtimise reeglid tähendavad eh, palju positiivset eh, kodanike jaoks, eetilised vastutustundlikud ettevõtted on oluline, annavad olulise panuse ka Euroopa majandusse ning eh, pidurdavad spekulantide tegevust, kes on nii palju kahjustanud Euroopa majandust ning on viinud meid praegusesse raskesse kriisiolukorda. järgmine kõneleja, härra Brioi suur tänu me oleme kõik teadlikud sellest, et pangad soovisid panustada lühiajalisele tootlusele ning äh, kahjustasid äh, üldist tootlust. aktsionäride seisukohad olid läbimõtlemata ning see äh, toob kaasa ettevõtete majandusliku ebakindluse. selleks, et sellise vastu võidelda, tuleb mm, kaasata aktsionäride sidusrühmad ettevõtete juhtimisse. see direktiiv Eh, tähendab ka seda, et suurem eh, eh, läbipaistvus ettevõtete poolt aktsionäride suunas on äärmiselt vajalik. Need meetmed lähevad õiges suunas. me sooviksime siiski et äh, nad läheksid kaugemale või noh, naiivne inimene arvab, et äh, see projekt aitab paremini juhtida rahvusvahelist finantssüsteemi. ainult üks suure, laiaulatuslik äh, projekt rahvusvahelisel tasandil võib börsispekuleerimise ära lõpetada ning võivad toetada aktsionäre, et nad pikemas perspektiivis samuti investeeriks. järgmisena saab sõna kolleeg Voss. suur tänu härra president, proua volinik. meil on Euroopas juba väga uuenduslik, väga tugev äriühingu õigus ja komisjoni ettepanek ei saanud siin tegelikult ähm, väga palju lisaks lubada. minu meelest äh, liiga, liiga vähe äh, Äh, siin keskenduti aktsionäride kaasamisele ähm, siis liikmesriigi tasandil ja vähemusaktsionäride kaitsele samuti mitte. kuid nüüd on olukord veelgi paremaks muutunud, veelgi halvemaks muutunud äh, me ei saa tugevaid äriühinguid ja majanduskasvu luua sellega, et me äh, ainult kohati tugevdame aktsionäride õigusi ja samas juba olemasolevaid äriühingu eeskirju eirame või anname veelgi rohkem kohustusi äriühingutele. juba praegu ei, ei takista miski seda, et juhtida, äh, juhtida tasu üle äh, otsustatakse üldkoosolek ähm, ja variraportööride suurepärane töö on tegelikult müünud lõpuks sellele, selleni, et meil on palju paremad kompromissid, need vastavad ähm, ka paremini sellele eesmärgile, äh, et aktsionäride pikaajalist kaasamist parandatakse ja äh, olemasolevaid äh, siseriiklikke eeskirju ei eirata. problemaatiline on minu meelest riigipõhine aruandlus, see äh, direktiivi ette, muudatus, direktiivi ettepanek on minu meelest vale koht selle jaoks ja ja on oht, et nende riigipõhiste aruannete põhjal meil tekivad e-, erinevad eeskirjad. kolleeg Haut Like other... suur tänu nagu teisedki kolleegid ka mina tervitan eh, sätet eh, riigipõhise raporteerimise osas ning eh, samuti suuremat maksuõiglust kogu maailma jaoks kuid mina samas olen raportöör ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta ning ma leian et ka aktsionärid on selle küsimusega seotud väga oluline on see ka ettevõtete jätkusuutlikkuse jaoks. komisjon ütles, et ta toetab pikaajalist investeerimist. ma toetan väga seda, et, ähm, et ähm, ettevõtted, neile äh, äh, äh, initsiatiive selles osas toetatakse ma toetan äh, seda, et äh, aktsionärid saavad äh, ettevõtete tegevuspoliitika üle hääletada ning samuti saavad nad tasustada oma ettevõtete juhte mitte ainult edukuse, vaid ka jätkusuutlikkuse pärast. läbivust, paistvus investeerimise ahela osas on samuti väga oluline ning ma kahetsen väga seda, et Euro-, et Suurbritannia valitsus on selle direktiivi sätete vastu vastu institutsioonil, institutsionaalsete eh, institutsioonide eh, investeerijate eh, tegevuse kontrollimine on samuti väga oluline. see peab, see on oluline ka selleks, et kontrollida, et investeerimiste kontroll Euroopa Liidus tegelikult ka toimuks suur tänu, president, ma toetan äh, aktsionäride kaasamise suurendamist ja läbipaistvust äh, suurendamist, aga ma leian, et see raport läheb äh, liiga kaugele nendest eesmärkidest ja seab ettevõtetele liigse koormuse. artikli kolm F, G ja H Äh, paljastavad tundlikku informatsiooni ettevõtte kohta, millest ei ole avalikkusele kasu. ja ma küsin, miks varade haldur ei peaks vastutama investorite sotsiaalsete keskkonnariskide vähendamise eest? mulle meeldib, et hiljutised läbirääkimised on liikunud tagasi komisjoni esialgse lähenemise juurde ma ei ole nõus liikmesriikide kohustusega kasutusele võtta täiendavaid meetmeid selleks, et pikaajaliste aktsionäride õiguseid toetada. jah, aktsionäridel peavad olema õigused, mis on seotud nende kapitali investeeringute kogusega võrreldes sellega, kui kaua nad on aktsionärid olnud. ning lõpetuseks eh, riigipõhise aruandluse põhimõte kõikides Euroopa Liidu riikides on vastuvõetamatu, sellel ei ole midagi pistmist aktsionäride õigustega ja see ei ole sobiv vasakpoolsetele, osas ei ole see sobiv, et hakata siin segama erinevaid asju, me peaksime toetama tööd, mida G kakskümmend ja OECD on rahvusvahelisel tasandil juba teinud, aitäh! suur tänu, härra Borgetsio, palun! lugupeetud president, suur tänu! me oleme Euroopas väga kaugel sellest, et korraldada täielikku majanduslikku demokraatiat, eriti kui me räägime ettevõtetest ja aktsionäride kohustustest, eriti mis puudutab äh, väikeaktsionäre. miks äh, ei taga seda, et me oleks otseesindatus ja selleks, et tagada näiteks hoiustajate õigused. ja võib-olla oleks vaja sanktsioone ettevõtete osas, kes neid õigusi ei kaitse. ja meil on vaja rohkem läbipaistvust ja tasakaalustatust ning ettevõtete üle on vaja järelevalvet, kõik need on olulised kõigile liikmesriikidele ja me peaksime tagama selle, et kodanikel oleks suurem usaldus nende ettevõtete suhtes ja sellega aitaks äh, olu-, kaasa piirata nende suurettevõtete, eriti hargmaistete ettevõtete tegutsemist, aitäh! härra president, proua volinik, lugupeetud kolleegid, ma tervitan seda väga olulist raportit, tulusid eesmärke nimelt äh, aktsionäride pikaajaline kaasamine, selle edendamine. samuti tervitan ma juba äh, viidatud positiivseid arenguid, mis on eelmisest täiskogu saadik toimunud, äh, tekst on oluliselt paremaks muutunud ja mul on ka tõesti südamel see, et traditsiooniliselt edukas struktuur, et on olemas nõukogu ja juhatus, säiliks ning et pädevusi ei jagataks ümber tundub, et, et muudatusettepanek viiskümmend seitse ähm, ka muud ta, tagas selle, kuid on kummaline näha, et mõned fraktsioonid siin kodas soovib nõukogult võtta ähm, selle õiguse otsustada Äh, juhtide tasu üle, see nõukogu esin-, esindab äh, ju äh, ka töötajate huve. nii et minu meelest seda ei saa küll tervitada, kuid see erand, mis on tehtud, on sellest väga positiivne. ka aktsionäride tuvastamine ka selle puhul tuleb äh, traditsioonilisi struktuure kasutada ning äh, mis puudutab ähm, riigipõhist aruandlust, siis me ei ole põhimõtteliselt selle vastu, kuid äh, see peab olema õigustatud, et ei tekiks liigset bürokraatiat, liigset koormust ja me ootame, et triloogil ka selle tähelepanu pööratakse, aitäh. Honorable Steinbrück kolleeg Steinruck, palun. Sergei Koferati on komisjoni ettepanekut oluliselt parandanud. meie solev raport parandab läbipaistvust äh, ettevõtete juhtimisel, kuid paraku see Äh, tekst ei lähe just kaasamise juures piisavalt kaugele. minu küsimus valdavale osale kolleegidest sotsiaaldemokraatide ja liberaalide hulgas on, miks te olete niivõrd vastu töötajate kaasamisele, just töötajatel on ju ka suur huvi selle vastu, et äriühingul on ka äh, edukas tulevik. mõelgem sellele, et börsil noteeritud äriühingute üldkoosolekud äh, Ähm, peaksid iga kolme aasta tagant hääletama juhtitasude üle. see tekitab teatava tasakaalutuse eh, ning eh, see võib eh, pikemas perspektiivis äriühingu edu ohustada. kolleeg von Storch, palun. Uh, teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? no ei. Ähm, kolleeg von Storch. jaa, me räägime heute ja ähm, me räägime täna maksusaladusest äh, äriühingute puhul ja äh, vasakpoolsed tahavad, et ähm, see oleks avalik, et igaühele oleks selgelt näha, milliseid makse millises riigis mak-, makstakse, see on selline klaasist äriühing. äriühing ei ole aga aruandluskohuslane mitte avalikkuse ees, vaid oma omanike ja maksuametite ees. ka äriühingul on, on õigus äh, andmekaitsele. Soomes ei ole maksusaladus äh, äh, sel-, sellisel kombel olemas, kord aastas avaldatakse need andmed ja seda nimetatakse Soomes äh, riiklikuks kadeduse päevaks. kui äh, täna nõuavad vasakpoolsed klaasist äriühingud, siis homme juba klaasist kodanikku ja mina olen mõlemale vastu. kolleeg Le Breton. Merci, monsieur. suur tänu, president see tekst öö, äh, üritab asendada kapitalismi ühe vastutustundliku kapitalismiga selleks, et aktsionärid äh, hoiaksid äh, aktsiaid enda käes võimalikult pikaks ajaks ja saaksid sellest kasu. tekstis äh, üritatakse välja tuua aktsionäride õigused, mis on hea asi ja tagab läbipaistvuse, kui meil on aktsionäride nimekiri. aga küsimus on selles, kas selle nimekirja loomine ei too endaga kaasa liigseid kulusid ja see, selle käigus tasustatakse rohkem aktsionäre, kes on äh, kaks aastat, äh, enam kui kaks aastat aktsiaid enda käes hoidnud ning äh, neil on suurem hääleõigus ja võimaldab vältida välisinvestorite kontrolli võtmist ja seega on see positiivne lahendus. härra Schwab, palun lugupeetud kolleegid ma tahaksin kõigepealt äh, tänada neid kolleege kes ähm, aitasid kaasa kompromissi saavutamisele suur tänu teile on oluline et me lõpuks jõudsime siiski ühisarusaamale eelkõige meie variraportööri äh, aga ka äh, raportööri Sergio Cofferati sooviksin tänada sest ma olen veendunud, et äh, see äh, siht, et äh, äriühingu juhtimine oleks jätkusuutlik, see ühendab kõiki fraktsioone. küsimus on selles, kui kaugele me direktiivis, selle direktiiviga sel teel jõuame ning tihtipeale kuuleme siin kojas seda ühte äh, lööklauset riigipõhine aruandlus. mina ei ole ekspert selles vallas, aga ma äh, tean, et äh, meil oli maksude erikomitees eelmisel nädalal äh, külas üks maksudega tegelev professor, kes ütles, et ka riigipõhine aruanne, no professor oli küll pärit Ühendkuningriigist, aga ma usun, et ta oli siiski representatiivne ja ta ütles, et sellise sellistes aruannetes ülekandeid äriühingute vahel tegelikult kunagi ei avaldata ja probleem suurettevõtetega ei ole ju selles, et äh, nad, et nad et, et ei oleks läbipaistvust äriühingute tehingute vahel, vaid ühe äriühingu sees on läbipaistvusega probleeme, nii et ma arvan, et siin on vaja veel arutelu pidada, kuid esimene samm on selle ettepanekuga tehtud. Äh, teiseks kolleeg Becker juba viitas sellele et äh, on oluline leida adekvaatsed lahendused, mis toimiksid kõigis liikmesriikides. äriühingu õiguses on erinevaid mudeleid erinevates liikmesriikides ja ma usun, et nende muudatuste ja kompromissidega oleme ka teinud suure sammu edasi. ja sellepärast paluksin raportööri, et me nüüd otsiksime koos äh, edasisi võimalusi, et tõesti jõuda selle ühise eesmärgini minu meelest on meil veel natuke tööd ees, aga me kindlasti saavutame selle, suur tänu. härra Schwab, teil on sinise kaardi küsimus, kas äh, sa äh, oled valmis selle vastama? suur tänu, president. nagu härra Schwab ütles, pikaajaliste aktsionäride äh, ja pikaajalise investeeringute toetamise osas tahaksin küsida, kas te arvate, härra Schwab, et pikaajalise aktsiate hoidmist on, hoidmise toetamine on pikaajaliste investeeringute toetamine? tõenäoliselt on selleks ka muid võimalusi. kolleeg, suur tänu küsimuse eest, jah, ma usun, et võib küll öelda, et me peame andma stiimuleid paljudele investoritele ka mis puudutab äh, boonuseid, et võetakse arvesse seda, kui äh, pikalt isik on aktsiaid omanud ja ma usun, et äh, ka triloogi raames me räägime sellest teemast, nii et kindlasti veel tuleb jutuks, suur tänu. kolleeg Tšill proua Kill, palun. suur tänu, president, mina leian, et tegemist on olulise sammuga edasi, mitte ainult äh, aktsionäride õiguste küsimuses, aga ka maksupettustega tegelemisega. see on esimene kaasotsustusmenetluse toimikutest, kus, äh, kui me räägime maksuküsimustest. ja ma arvan, et ettevõtete tegevus peab olema läbipaistev maksude maksmise osas, kui nad jälgivad reegleid, siis milles on probleem ma olen nõus äh, teiste ekspertidega, kes on öelnud, et riigipõhine aruandlus on võimalus, kuidas seda saavutada. see on minu fraktsiooni äh, eesmärgiks äh, võitluseks maksupettusega. mis on olulistele aktsionäridele tähtis, on see järjekordselt küsimuse alla seada oma juhtkonna maksupoliitika ja samas on oluline, et kolleegid koja paremal pool räägiks, räägivad samuti maksupettustega tegelemisega. Te peate hakkama tegutsema, mitte ainult rääkima, me kõik soovime suuremat läbipaistvust maksuküsimustes, eriti arvestades seda, et tavakodanikud peavad makse deklareerima ja maksma ja peavad äh, kärbetega nõustuma, samas kui hargmaised ettevõtted maksavad ikka veel väga vähe makse. ma tean, et õiguskomisjon on selge demokraatliku otsuse teinud ja ma loodan, et see koda kasutab seda võimalust ja toetab homme hääletusel neid, aitäh. kolleeg Puuda, palun. suur tänu härra president, ka mina sooviksin õnnitleda neid, kes selle raporti autorid on, tegemist on hea algusega. Euroopa Komisjon on vaja äh, arvesse võtta eesmärke tagades praegused töökohad, luues uusi töökohti ja tagades Euroopa Liidu konkurentsivõime see puudub, kõik puudutab Euroopa ühtset turgu, harmoneeritud läbipaistvat lähenemist kogu Euroopa Liidus. meil on vaja korrektseid standardeid ettevõtete juhtimise osas, mis toimivad, mis toimivad ka pikaajalises perspektiivis ning tagavad ettevõtete ja liikmesriikide huvid. meil on samuti vaja äh, tasakaal leida andmekaitse tagamisel, aktsionäride õiguste tagamisel, aga samas äh, tagades ka äh, piisava läbipaistvuse. ma tervitan seda, et on Euroopa Liidu õigusraamistik loodud ettevõtted peavad koostama omaenda kavad valdkondades, nagu mis puudutab näiteks juhatuse tasustamist, aga meil ei ole vaja eh, igal tasandil kaasata töötajaid selleks, et eh, tagada sobiv juhtimine. härra Negrescu, palun. kõigepealt sooviksin tänada raportööri tema jõupingutuste eest selle raporti osas, see on väga selge raport, mis sisaldab ka õiguskomisjoni ees mainitud äh, arvamusi. töötajate roll, institutsionaalsete investorite ja aktsionäride roll ettevõtte juhtimisel on selle keskmes, nii nagu ka juhatuse tasustamine ja maksusüsteem Euroopas. kodanikele ja ametivõimudele on oluline, et nad näeksid, kui palju makse makstakse hargmaistete ettevõtete poolt. me peame suutma võidelda maksupettustega ja meie siin Euroopa Parlamendis peaksime suuma, suutma pakkuda lahendusi, et äh, me ei näeks LuxLeaksi äh, sarnaste juhtumite kordumist äh, tulevikus. suur tänu, järgmine kolleeg, kes pooleteiseks minutiks saab sõna, on härra Benston proua president, jah, on tõepoolest väga hea, et aktsionärid ka osalevad äriühingu juhtimises, ka on oluline, et avaldatakse infot juhtide tasude kohta. selleks tuleb tõesti ette näha eeskirjad ja see kuid see ettepanek on siiski veidi liiga kaugele läinud, mudel on eh, liiga paindumatu, siseriiklikud mudelid, mis on olemas, on tegelikult juba piisavalt head kui tahetakse, et aktsionäridel oleks suurem mõju, siis on oluline, et seejuures ei takistaks Euroopa äriühingute kasvu. jah, meil on vaja eeskirju, on oluline, et kõik toimiks vastavalt reeglitele, kuid meil on vaja siiski leida ka mõistlik kompromiss Euroopa Parlamendis, et pidada läbirääkimisi nõukoguga ja rõhutaksin veel, et maksudest kõrvalehoidmine, maksupettus on muidugi asjad, millega tuleb võidelda, tuleb teha ka koostööd äriühingutega, et see probleem lahendada. aga meie peaksime siinkohal tegelema siiski aktsionäride õigustega, mitte maksupoliitikaga. sest et maksupoliitika kuulub Äh, või maksueeskirja kuulub maksupoliitikasse ja meie peaksime siin tegelema just aktsionäride õigustega. suur tänu, üks minut, härra Tang, palun. oi siiski, vabandust, sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis, härra Benston, vastama sinise kaardi küsimusele? kolmkümmend sekundit, palun, küsimuse esitamiseks. Ähm, aitäh. tahaksin teada, härra Pentsonit, et on ju siiski oluline, et äh, meil oleksid võrdsed võimalused, võrdne konkurents ähm, e, erinevate äriühingute puhul ja sellepärast on olulised ju ka siseriiklikud eeskirjad, et siin ei teki e, et, et ei tekiks eeliseid teatavatele ettevõtetele, kas teie niisiis pooldate seda riikidepõhist aruandlust? jah. see, mida ma tegelikult tahtsin öelda oma sõnavõtus, on see, et on hea, et valitseb läbipaistvus ning need riigipõhised aruanded ei ole minu meelest, minu meelest päris hea mõte, kuid me räägime ju siin aktsionäride õigustest, maksupoliitika kuulub teistesse õigusaktidesse, me peaksime selle üle läbi rääkima mujal. Our... suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tang, üks minut, palun suur tänu. LuxLeaksi juhtum on näidanud, et meil ei ole olnud piisavat läbipaistvust. ja meil on vaja keskenduda maksudest kõrvalehoidmisest ja maksustamise vältimise suhtes ning LuxLeaksi juhtum on toonud selle päevakorda, meil on vaja rohkem informatsiooni, vastasel korral läbipaistvus ei tähenda midagi. riigipõhine aruandlus on väga oluline selleks, et tagada vajalik teave. tasustamine peab olema õiglane, tasu peab olema õiglane ja kui meil ei ole selle kohta informatsiooni, siis ei saa me seda olukorda hinnata ja seepärast on tähtis, et selle kohta oleks olemas aruandlus jah, läbipaistvus on tähtis, aga me saaksime minna veelgi kaugemale ma sooviksin tänada raportööri ja variraportööri, kes on juba üsnagi palju saavutanud läbipaistvuse osas, suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pirinski, üks minut, palun! suur tänu! mina usun, et äh, siin on üks oluline teema või omadus selles raportis, millele peaks tähelepanu pöörama. see tähendab seda, et see annab väga olulise hoo vastutustundliku ettevõtete juhtimisse. kõik sätted, mis puudutavad aktsionäride ja osapoolte huvisid, vajadus selge aruandluse järele, järele nii äh, Äh, kulutulude osas kui ka palkade osas. riigipõhine lähenemine, kõik need teemad on väga head eesmärgid selleks, et saavutada uus tase ettevõtete juhtimises, mis toetab ettevõtete käitumise muutmist ja motivatsiooni selleks, et käsitleda lühiajalise kasumi asemel äh, tõesti äh, pikaajalist äh, akts-, aktsionäride pikaajalist huvi ja ühiskonna huvi. suur tänu, poolteist minutit, äh, kui ma nüüd õigesti aru sain, siiski üks minut, äh, proua Rosier, palun. üks minut, palun. suur tänu head kolleegid, ühesõnaga saab väljendada seda raportit Bravo. Bravo härra Korferatile suurepärase töö eest selle direktiivi osas, mis puudutab aktsionäride õiguse. tegemist on tõelise edusammaga selleks, et julgustada pikaajalisi investeeringuid ja ettevõtete juhtimist läbipaistvalt teha ning riigipõhine aruandlus võimaldab lõppude lõpuks maksustamise optimeerimist tuvastada. armaised ettevõtted on juba avalikult öel-, kasutanud kõiki võimalusi ja ka maksuparadiisi Äh, selleks, et vältida, et oleks näha, kus nad, kuidas ja kui palju nad makse maksavad. ja vaatamata parempoolsete kolleegide äh, e-, ettevõtmisele sellist äh, läbipaistvust vältida, kui me vaatame, mis juhtus LuxLeads'iga, kes, meil peame toetama VKE-sid, kes loovad palju töökohti, selle asemel, et toetada neid, kes kasutavad maksude optimeerimist. ma loodan, et enamus homme hääletab nende meetmete poolt mis meie, sotsialistid ja demokraadid, oleme sisse toonud. ma soovin, et me kiiresti suudame oma kodanikel kõnelejad katkestatakse. Teie kõneaeg oli üks minut ja lähme nüüd järgmise kõnele juurde, üks minut, et äh, härra Kohvut, palun. suur tänu teile, proua president, proua volinik ehm heaoluriigis eh, tuleb ära hoida ebameeldivad üllatused. raha, mis maksame maksudeks, tuleb õigesti ära kasutada. ettevõtete jaoks aga on viimasel ajal juba liiga lihtne eh, makse mitte maksta. Eh, maksudega spekuleerimine, maksude optimeerimine, maksudest kõrvalehiilimine on muutunud rahvusvaheliste hark-, äh, harukmaiste ettevõtete jaoks lausa eraldi spordialaks ning äh, sellega seoses on paljud riigid ja piirkonnad kriisi sattunud. meie äh, äh, väärtused on ilusasti ära toodud selles raportis mis aitavad ära peaks ära aitama hoida vastutustundetuid investeeringuid tuleks kindlaks teha millised ettevõtted on need kes maksavad makse kus seal kus nad kasumit teenivad et lõpuks äh, lõpp teha maksuparadiisidele järgmisena saab proua äh, gomes suur tänu voli- õigusasjade komisjonile ning tõesti bravo parlamendile kui see raport lõpuks vastu võetakse. Ehm, härra Cofferati raport on väga oluline meie kodanike jaoks, see on oluline kõigi jaoks, et võidelda eh, agressiivse maksupoliitika vastu ning võidelda samuti ka maksupettuse vastu ning korruptsiooni vastu. Ehm, maksudest kõrvalehiilimise vastu tuleb võidelda Euroopa Liidus, sellega oli seotud Swiss Leaks ja Lux Leaks. seda soovib Euroopa Parlament see aspekt on liialt oluline selleks, et see jätta lihtsalt maksuametnike kätte. väga tihti investeerimispoliitika ei toimi seoses ränka kärpepoliitikaga, väga tihti äh, hargmaised ettevõtted tegutsevad Euroopa Liidus ja seda väga varjatult me aga saame lubada riigipõhise aruandlusega selliste ettevõtete kindlaks tegemise ning äh, nende äh, ebaseadusliku tegevuse lõpetamise üle. suur tänu äh, proua Toots. palju on tervitatavat selles raportis, sooviksin samuti riigipõhisele aruandlusele keskenduda, nagu kolleegid seda juba ütlesid Äh, see kohustaks hargmaistele ettevõtetele äh, kohustus äh, rääkida oma, tuua välja andmed oma käibe kohta ja maksuandmete kohta, kogu tegevuse kohta kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. see peaks olema avalik, sellepärast et aktsionärid ja mitte investorid, neil on vaja seda informatsiooni et pikaajaliste investeeringute osas otsuseid langetada. teiseks see on meie õigus tarbijate ja kodanikena teada põhiinformatsiooni ettevõtete kohta mis meie koduriikides tegutsevad. kolmandaks enamus ettevõtteid selle informatsiooni juba ka edastavad sest nad tegutsevad ainult ühes riigis. lõpuks on meil vaja neid andmeid selleks et teadusuuringute tegijate jaoks vabaühenduste jaoks ning samuti ka eh, maksuametnike jaoks. kasutagem nüüd seda võimalust see on parem aktsionäride jaoks teiste investorite jaoks ning eelkõige on see väga vajalik maksumaksjate jaoks. suur tänu! suur tänu, kolleegid. meil on üsnagi palju eh, eh, vaba mikrofoni voorus eh, kõnelejaid, kui te minuga koostööd teete, siis annan kõigile sõna ning annan nüüd sõna proua Žuljanile. suur tänu suur tänu, ma pooldan direktiivi muudatust, mis puudutab aktsionäride pikaajalist kaasamist. küsimus on selles, et äriühingud avaldaksid oma dokumendid ja seda just nei, neis riikides, kus nad makse maksavad. VKE-d on ähm, ebasoodsamas olukorras võrreldes hargmaiste ettevõtetega, mis oma tulud ähm, viivad ähm, maksuparadiisidesse. kui see info, need andmed aga avaldatakse, siis see tähendab, et äh, ka hoiustajate olukord muutub lihtsamaks, nad mõistavad, kus on mõistlikum investeerida. mitmed äh, ettevõtted kasutavad ära mm, seda, et äh, maksupoliitika, maksueeskirjad on erinevad liikmesriikides nii et see direktiiv äh, tuleb kasuks äh, investeeringute äh, suurendamisel. suur tänu, proua president. siin räägitakse läbipaistvusest ja sidusast tegevusest, et me, et see majandusreform meile ka kasu tooks. see and-, eh, soovitakse, et andmed eh, avaldatakse aktsionäride investeeringute eh, hu-, huvides. see on oluline ka finantsturgudele, samuti ka pankade jaoks. kõige olulisem oleks see, et oleks piisavalt läbipaistvat, piisavalt andmeid, et aktsionärid saaks adekvaatseid otsuseid langetada. arvan, et ainult niimoodi on võimalik vastu astuda riskidele, mis aktsionäridel muret teevad. ainult nii on meil võimalik saada piisaval hulgal andmeid. samuti saame me niimoodi ka institutsioonil iste investeerijatele saame piisavalt informatsiooni edastada. leiame, et kui ettevõtted ei edasta piisavalt informatsiooni, tähendab, toob see majanduslikke kahjusid kaasa. seega läbipaistvus on põhimõttelise olulise tähtsusega küsimus. Tomasic meil on, nagu öeldud, vaja suuremat äh, läbipaistvust, äh, kuid ma ei äh, ole sugugi kindel, et see eesmärk on saavutatav raportites välja toodud ettepanekutega. praegu ähm, on siin esitatud kohustus erinevate andmete esitamiseks aktsionäridele. see võib olla oluline selleks, et ettevõtet paremini juhtida, kuid samas andme jagamine ei peaks olema võimalik ilma, et kõik aktsionärid selleks nõukogusoleku avaldaks ning pikaajalised äh, kohustused ei vähene bürokraatia suurendamisega, varem on vaja parandada ähm, ka äh, äri äh, kliimat ning paremini on võimalik ka reguleerida turgu. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Jakovtši. suur tänu teile Pole vähematki kahtlust, et praegune arutelu äh, käib äh, kokku praeguse kriisiga. meil on selgelt vaja äh, uusi reegleid ettevõtete ja aktsionäride tegutsemise kohta. ma toetan eriti kompromissmuudatusettepanekuid, mis siin esitati, sest arvan, et on vaja identifitseerida aktsionäre kõiki, eh, kõiki börsil noteeritud äri, äriühinguid, meil on vaja suuremat eh, läbipaistvust, sest eh, see garanteerib palju parema olukorra, palju parema võimaluse tegutsemiseks, aitab võidelda ka maksupettuste maksudest kõrvalehiilimise vastu. arvan ka, et riigipõhine aruandlus on kasumlik, kuna Eh, selles osas on riikidel ju erinevaid kogemusi ning eh, loodetavasti suudame saavutatud eesmärkideni jõuda. praegune eh, ettepanek üritab rohkem kaasata aktsionäri ettevõtte poliitika läbiviimisse ning samuti ka nende kaasamist ettevõtete juhtkondadesse, sest juhtkonnad praegusel hetkel tegulevad liialt palju lühiajalise tootlusega kuid see direktiiv on üsnagi paradoksaalne, sest, eh, sest eh, ei eh, sest tihtipeale on ju aktsionärid ise soovivad lühiajalist tootlust tõsta ning ei garanteerita sugugi aktsionäride parem kaasamine, see roll pigem jääb ähm, investeerimisfondide kanda. praegusel hetkel aga ettevõtete tegutsemine äh, jätkusuutlikult pikemas perspektiivis ning suurem äh, läbipaistvus tähendab äh, ju ettevõtete töötajate suuremat kaasatust nagu seda oleme soovinud juba pikemat aega. besedo pred približno petnajstimi leti bi take določbe in taki predlogi verjetno naleteli na neodobravanje. viisteist aastat tagasi oleks sellistele ettepanekutele vastu astutud. täna on olukord muidugi teine. meil on selja taga raske finantskriis, LuxLeaki afäär ja me teame, et on palju maksuparadiise. avalikkuse on see muidugi viinud veendumuseni, et meil on vaja suuremat läbipaistvust äriühingute juhtimises. see kehtib ka hargmaistele ettevõtetele. Nad äh, peavad äh, tagama suurema läbipaistvuse, mis puudutab nende aruandlust, kasumi kohta ja nii edasi. ainult nii saame saavutada suurema usalduse äriühingutesse. kui me selle ettepaneku vastu võtame, siis me võime tulevikus loota, et ei ole enam selliseid osapooli, kes ei hooli reeglitest ja ma loodan, et niimoodi suureneb ka äh, usaldus äh, äriühingute vastu aitäh, ähm, äh, proua president, proua volinik, praegune ettepanek näeb ette, et, et aktsionäri kaasatakse rohkem, tagatakse suurem läbipaistvus ja samuti on pikaajaliste aktsionäride ette nähtud paremad hääleõigused see muidugi lähtus ka Prantsusmaa Prantsusmaal eelmisel aastal vastu võetud äh, seadus, mis ka äh, äh, just nägi ette pikalistele aktsionäridele topeltdividendid, suuremad hääleõigused. Prantsusmaal kuulen palju kriitikat selle kohta ka Bloombergilt. nimelt, et see topelthääleõigus liigselt ähm, annab liigseid õigusi ähm, enamusaktsionäridele ja samas seab ebasoodsasse olukorda vähemuse äh, aktsionärid ja samuti äh, seab see institutsioon, institutsionaalsed investorid äh, paremasse olukorda, nii et see on problemaatiline. aitäh, Rageli! Uh, suur tänu, president! arvan, et võib selgelt öelda, et see raport läheb õiges suunas, kuid eesmärkini pole me veel jõudnud. näiteks mõned positiivsematest punktidest eh, on need, et eh, suuremat tähtsust omistatakse investeeringutele, investeerimisele ettevõtetesse ning äh, äh, sellesse, et äh, ollakse kaasatud ettevõttesse rohkem, tihti investeeritakse, investeeritakse siis, aga pööratakse selg ettevõttele. nii garanteeritakse, et ettevõtte toetus jätkub, samuti üritatakse survestada rohkem niimoodi ettevõtteid, et nad maksaks õiglaselt makse. samas on mul ka tunne, et meie eelnevad kommentaarid tuleb arvesse võtta. riigipõhine aruandlus ei ole piisav selleks, et meie eesmärke saavutada. seega leian ma, et komisjon peab parlamendi häält kuula, kuulda võtma ning eh, meid tõsiselt võtma. suur tänu, härra Frunzelitsa, nüüd ma annan nüüd üheks minutiks sõna härra Murashile. Η έκθεση Κονφεράτη δίνει έμφαση σε δύο σημεία. Πρώτα... Suur tänu. Κονφεράτη raport rõhutab kahte äh, aspekti kõigepealt ettevõtete sotsiaalset dimensiooni, mis on oluline. Eriti praeguses olukorras, kus äh, oleme äh, kriisiolukorras ja paljud on töötuks jäänud. teiseks rõhutab see ähm, läbipaistvuse vajadust. seda, kui töötab, peab teadma, kes on aktsionärid, millised on suhted aktsionäride ja juhatuse vahel. praeguses üleilmastumise faasis on väga palju olulisi küsimusi esile kerkinud, miks ettevõte investeerib, kust tuleb selleks kapital? kas äh, tegemist äh, on äh, rahapesuga, kas see toob kaasa maksudest kõrvalehiilimise, maksude optimeerimise, mida võivad eh, ettevõtjast eh, töötavad eh, töötajad selle kõige nimel ära teha. järgmisel annan sõna nüüd volinik Jurule. lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin viidata nüüd riigipõhisele aruandlusele ja tahaksin selles osas väga selgelt välja öelda järgmist. ma olen täiesti nõus kõigi teiega, kes väljendasid siin, et meil on vaja eh, suuremat läbipaistvist maksustamise osas. see on ka komisjoni eesmärgiks võitluses eh, maksustamisest, kõrvalehoidumisest ja maksustamise vältimisega. komisjon ütleb jah, aga me peame seda probleemi lahendama läbi teise seadusloome, see puudutab äh, aktsionäride õiguste direktiivi ja me töötame väga äh, intensiivselt uue seadusandluse kallal, mis puudutab maksustamise läbipaistvust. nagu ma ütlesin, siis praegusel hetkel äh, viime me läbi analüüsi, meil on vaja põhjalikku analüüsi selleks, et olla kindlad, et me ei suurenda halduskoormust, et me vähendame Äh, halduskoorm, bürokraatiat ja me teeme kõike seda kõige tõhusamal viisil ja lootes kõige paremaid tulemusi. meil on vaja veel aega ja nagu öeldud, siis meil on plaanis mõjuhinnang äh, äh, valmis saada järgmise aasta kevadeks. selline on komisjoni seisukoht soovin teid kõiki tänada arutelu eest, paljud teist ütlesid välja, et tegemist on direktiiviga, mis aitab kaasa konkurentsivõime suurendamisele ja majanduskasvu tagamisele. ma sooviksin tänada teid äh, oma arvamuse eest ja jään lootma teie toele äh, ka hääletusel, suur tänu! suur tänu, proua volinik ja nüüd saab sõna äh, raportöör härra Kohverati, kaks minutit, palun. suur tänu, president, ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid, mitte ainult sellepärast, mida nad ütlesid, vaid kuidas nad seda ütlesid. tehtud töö oli väga raske ja võttis kaua aega ja see on loonud positiivse keskkonna Eh, kus me oleme jaganud ühiseid eesmärke parimate vahenditega ja minu arvates eh, on aset leidnud tõeline koostöö eh, väga aruka lähenemise ja kõikide tahte läbi ja variraportöörid tegid koostööd ja kõik kolleegid siin ning eesmärgiks oli analüüsida seda, mis oli komisjoni ettepanekus ja me oleme seda tugevdanud. me tahtsime ühest küljest näha äh, motivatsiooni investee-, investoritele selleks, et äh, nad äh, mitte ainult ei spekuleeriks, vaid sooviksid luua rikkust ettevõttele ja meie näeme, et see oleks ka positiivne lähenemine, lisaks sellele ka läbipaistvus, kõik ütlesid, et me soovime läbipaistvust ebaseadusliku tegevuse maksustamise kõrvalehoidumise osas. maksude maksmine on kohustus, see on ohverdus kõigi poolt, aga eelkõige on see kohustus kõigile kodanikele ja seda tulu on võimalik kasutada selleks, et ühiskonda arendada ja sotsiaalkaitset äh, tugevdada. selleks, äh, seega on see kodaniku kohustus makse maksta. seda on kõige parem teha juhul, kui kõik tõesti osalevad ja kõik oma panuse annavad selle eesmärgi täitmisel. nüüd, mis puudutab riigipõhist aruandlust, tahaksin öelda komisjonile et äh, see märtsis vastu võetud raportis on öeldud, et riigipõhine aruandlus peaks käima läbi raamatupidamisdirektiivi ja seega tegemist on õige kohaga, kus äh, see uus element sisse tuua. ja ma arvan, et kõik arvavad, et tegemist on hea lähtepunktiga. suur tänu raportöörile, see arutelu on nüüd lõppenud.